punkti. esiteks öeldakse raportiga, et meil peaks olema sõltumatute ekspertide paneel ja need eksperdid peaksid vaatama, mismoodi siis õigusriigi põhimõtet äh, rakendatakse liikmesriikides ma arvan, et äh, me ei tohiks äh, nüüd hüljata seda ühiselt äh, heaks kiidetud positsiooni, aga meie muudatusettepanek sada viiskümmend kaheksa teeks just nimelt seda ja Alde, Alde on esitanud muudatusettepaneku kaheksakümmend kaheksa, mis liigub samas suunas ja meie arvame, et siin tuleks leida kompromiss, võttes arvesse seda, mida Euroopa Parlament ühtse kojana on juba saavutanud. veel tahaksin ma lühidalt kommenteerida teie kommentaari, proua, kelle nimi on minu jaoks hääldamatu, aga ärge võtke seda isiklikult. niisiis, äh, see, mismoodi meie vaatame rahaliste vahendite kasutamist, on järgmine. juhul, kui instrument käivitatakse, siis on meil võimalik näiteks ju Ungari puhul näha, et, äh, et äh, Euroopa Liidu vahendite haldamine toimub ka poliitilise mõju suurendamiseks ja poliitilise võimu saavutamiseks. seetõttu on oluline, et meil oleks võimalus muuta raha haldamist nii, et eh, liikmesriigilt võetakse õigus ära ja haldamine läheks komisjoni kätte. see on oluline sellepärast, et kui instrument käivitatakse, siis võidakse seda käivitada ju ka selleks, et tuua kasu MTÜ-dele, VKE-dele, kohalikule omavalitsusele ja kui me nüüd raha ära võtame, siis ütleks Euroopa Liidu institutsioonid, et me võtame neilt raha ära. aga see läheb ju vastuollu meie eesmärkidega, me ei taha karistada erasektori, erasektoris olevaid VKE-sid, MTÜ-sid või kohalikke omavalitsusi, me tahame raha ära võtta riigilt, kes rikub põhiõigusi ja ei austa põhiväärtusi seetõttu on väga oluline vältida seda, et me karistaksime valesid inimesi kui me tahame põhiväärtusi jõustada, sealhulgas õigusriigi põhimõtet ja ka teisi, siis ei tohiks äh, lubada seda, et äh, me kasutame seda ise poliitilise relvana enda vastu, sest me mobiliseerime sellega need inimesed, kellelt me võtame raha ära. see, mida Alde ütles sotsiaaldemokraatide muudatusettepaneku vastu, ehk siis ütles, et maksustamine peaks olema seotud õigusriigi põhimõtte ja põhiväärtuste aruteluga, siis äh, tegelikult meil oli just Cumexi nagu skandaal kus me ju nägime, et mõned maksustamismeetmed on äh, otseselt seotud sellega, et raha saab väärkasutada ja õigusriigi põhimõtet ei pea austama. sel põhjusel leian ma, et on täiesti kohane see muudatusettepanek äh, vastu võtta. ma tänan teid selle töö eest, jään ootama variraportööride koosolekut ja loodan, et me saavutame ka edaspidi edu, aitäh! aitäh, Rali! Thank you, Mr Chair aitäh, lugupeetud esimees ja ma tänan ka raportööre. Euroopa Liidu ees on äh, ülesanne oma prioriteete teostada ja see ülesanne on järgmistel kuudel veelgi olulisem, sest äh, kohe algab uus MFF aastatel kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse me ilmselt äh, saame kõik aru, et kõige olulisemaks eelduseks on õigusriigi põhimõtte täitmine ma toetan veel kord komisjoni ettepanekut, sest sellega nähakse ette regulatiivne raamistik Euroopa Liidu eelarve edukaks rahastamiseks, kuid samuti öeldakse komisjoni ettepanekus, et Euroopa Liidu eelarvet tuleb kaitsta kõigis selle toimimise etappides. me arvestame muudatusettepanekutega ja toetame seost, mis luuakse õigusriigi põhimõtete, põhiväärtuste ja teiste oluliste definitsioonidega. me suhtume positiivselt äh, ka äh, välja pakutud meetmetesse, mis tähendab seda, et kui õigusriigi põhimõtet on liikmesriigis rikutud ja äh, see rikub ka head finantshaldust või rikub Euroopa Liidu üldhuve, siis tuleb võtta meetmeid, kuid tuleb mõelda kahele asjale. kõigepealt mehhanism mida on võimalik äh, vahetult kohaldada ning äh, ka instrumente, mis tagab selle, et äh, lõplikke kasusaajaid ei kahjustataks. komisjon on sellele mõelnud, on korraldamas konstruktiivset dialoogi ja sellisest dialoogist on meil kindlasti palju abi. me usume ka seda, et me peame vaatama regulatiivseid juhiseid. praegune praegune ettepanek on seotud ainult äh, liidu üldeelarvega ja me peame mõtlema sellele, mis on kõige olulisem. see määrus äh, peab äh, olema seotud MFF-iga. ja me peame jätkama oma konstruktiivseid jõupingutusi, tänan. Thank you, the only shadow I have left is. ja nüüd proua Stars, kes, härra Stars, kes on viimane, kes on ikkagi viimane variraportöör, kas te tahate rääkida või Kii ütles juba kõik teie eest ära Thank you. Um, we can now move to other members. selge pilt, härra Deutsch, see siis, äh, sest äh, algab ülejäänud äh, kõnelejate voor. aitäh, lugupeetud härra esimees, kallid kolleegid. ma tahaksin teha lühidalt, nii et ma ei hakka pikalt rääkima. me kõik teame isegi, kui tähtis see teema on ja mul on hea meel, et raportöörid on äh, niivõrd hästi töötanud. kallid kolleegid, kui me räägime rahast ja eelarvelistest vahenditest, siis selle ettepanekuga nähakse ette menetlus, mis ei ole praegu tasakaal, tasakaalus äh, ja on seotud artikliga seitse, mis meie jaoks on probleem ning äh, kolmandaks ähm, on siin tegemist Äh, arusaamatusega, sest öeldakse, et õigusriigi põhimõtte rikkumist äh, võib uurida kas liikmesriigi tasandil või ainult või ainult nii, et on võrreldud äh, olukorda erinevates liikmesriikides. ja lõpuks on see menetlus ka selles suhtes ähm, olematu, et siin ei ole tegelikult õiguslikku alust, millel ta saaks põhineda, see ei ole isegi mitte minu isiklik arvamus, vaid need neli äh, punkti, mis ma loetlesin, on seotud nõukogu õigustalituse analüüsiga äh, komisjoni ettepanekule. ma koos, kordan siis veel kord üle, nõukogu õigustalitus on öelnud, et äh, see ettepanek ei ole tasakaalus, et see ettepanek läheb mööda artiklist seitse, on vastuolus artikliga seitse, ehk siis see on õiguslik probleem, kolmandaks siin puudub tehniline alus ja puudub ka piisav õiguslik alus. ma olen seetõttu seisukohal et äh, me ei saa äh, jätta tähelepanuta seda nõukogu õigustalituse õiguslikku analüüsi. juhul, kui ettepanek ei vasta õiguslikule alusele, kui ta ei vasta õigusnormidele, siis isegi juhul, kui see ettepanek on tehtud heauskselt, äh, heas tahtes, siis ei ole tegelikult võimalik raportööril sellega töötada ega edasi minna ma tean, et äh, minu ettepanek jääb vähemusse, et ma olen vähemuses, aga selline arvamus äh, mul äh, on, kuigi see on vastuolus sellega, mida kõik teised usuvad. ka mina soovin kaitsta õigusriigi põhimõtet, aga õigusriigi põhimõtte kaitsmine saab käia ainult õiguslikult lubatud vahenditega. selle ettepaneku sisu ei hõlma ju isegi minimaalselt õigusriigi põhimõttega nõutud elemente ma arvan äh, seetõttu ka, et äh, muudatusettepanekud, äh, ma arvan, et ka muudatusettepanekutega ei ole võimalik neid põhimõttelisi vigu parandada, sellepärast et kui kogu ettepanek põhineb valel alusel, kui ei ole võimalik täita nõutud eeldusi, kui ei ole võimalik äh, töötada nii, et see vastaks õigusriigi menetlusele, siis ei tee ka muudatusettepanekud mitte midagi. Euroopa Liidu eelarve rahastamisel äh, ja rahastamisega seotud probleemide lahendamisel tohib võtta ainult proportsionaalseid äh, meetmeid. kes siis peab mida tõestama? milline on tõendamiskoormus. praegu me räägime ikkagi poliitilistest süüdistustest, mitte õiguslikest süüdistustest, aga liikmesriik peab ennast kaitsma ka nende vastu Eh, iseenesest on tõendamiskoormus eh, ümber pööratud. liikmesriik eh, peab hakkama tõestama, et ta siiski täidab õigusriigi põhimõtteid ja et tema puudused ei ole suured, kui neid võrrelda teiste liikmesriikidega. mul, minus on siiski säilinud opti-, optimismi kiire, et me suudame selle küsimuse lahendada, enne kui läbirääkimiste periood lõpeb, aga praegu on meil tõesti väga tõsine probleem õigusliku alusega ja me ei saa seda lihtsalt eirata, aitäh. aitäh, härra Albrecht. Yes, thank you, Chairman. aitäh mina olen MFF-i teemalise raporti kaasraportöör ja meie raportööridena loomulikult äh, toetasime selle instrumendi vastuvõtmist, kuid see on lihtsalt äh, üks osa MFF-i paketist, ma tahaksin seda rõhutada. see ettepanek on üks element MFF-i paketis, tegemist ei ole sõltumatu õigusliku instrumendiga, äh, mida saaks sõltumatult kasutada, see kuulub ikkagi MFF-i paketti ja see on oluline märkus sellepärast, et me peaksime väga selgelt äh, endale aru andma, et äh, kui me Euroopa Liidus mingisuguse instrumendi välja töötame ja vastu võtame, siis see kehtib kõigis kahekümne seitsmes liikmesriigis. järelikult ei ole võimalik ju luua või vastu võtta mingit instrumenti, mis ajutiselt kehtib Ungari, Poola või Rumeenia jaoks. kui me tahame õiguslikku instrumenti, siis see peab olema üldkohaldatav, kehtima kõigile, sest õigusriigi põhimõtte rikkumine on võimalik igas riigis juhul, kui nüüd mõelda sellele, mida just ütles kolleeg, siis olukord äh, on tõesti äh, selline, et äh, aluslepingus on artikkel seitse, mis meid kohustab tegevuseks juhul, kui õigusriigi põhimõtet rikutakse. me teame, kuidas artikkel seitse toimib, me teame, et instrumenti saab kasutada ühehäälsuse põhimõtet austades, kuid ei ole täpselt selge, mis siis täpsemalt saab aga praegu me räägime õiguslikust instrumendist, mis peaks olema ammendavalt äh, selge. Äh, see on selline instrument, mille kohaldamist saab kontrollida Euroopa Kohus, see peab olema tõhus, kiiresti rakendatav ja sealjuures ka väga selge. ma nõustun väitega, et õigusliku probleemi saab äh, lahendada vaid õiguslike instrumentidega, kuid õiguslik reaktsioon ei ole alati väga kiire. on ka kolmas võimalus ja kolmas võimalus on see, et me reageerime ja see on nüüd seotud MFF-iga, me reageerime väga selgelt siis, kui kasutatakse Euroopa maksumaksja raha ja selle kasutamine satub ohtu. see on seotud, see on siis nüüd see seos MFF-iga, kui Euroopa raha on ohus, siis peaks tulema vastus selliselt, et kasutatakse Euroopa Liidu üldeelarvet. kui see nii ei ole, siis võib seda eelarvet kasutada ükskõik mille tegemiseks. seda aga tuleks vältida, tuleks ju vältida et Euroopa Liidu eelarvest saadud raha on võimalik äh, kasutada ükskõik milliseks üldiselt äh, defineeritud asjaks. Euroopa Liidu eelarve ei ole selleks mõeldud. peale selle on liikmesriike, kellele Euroopa Liidu eelarve on oluline ja neid, kellele see eriti oluline ei ole. see, sellepärast, et nende enda osalus eelarves on äh, väike, see käib siis esimest tüüpi riikide kohta. kõik sõltub sellest, kas riik on netomaksja või netosaaja, see on kõigile selge ja seetõttu ei tohiks me rääkida ainult eelarvest ja Euroopa raha kasutamisest. sel põhjusel olen ma täiesti vastu sellele, et me laiendaksime instrumenti kõigele. kui see oleks seotud kõikide rikkumistega, siis ei ole mõtet seda MFF-iga siduda. me ei räägi instrumendist, mis on mõeldud kõikidele rikkumistele reageerimiseks. kõigepealt tuleb defineerida, milleks me seda instrumenti tahame. kui me tahame sellega, seda kasutada ükskõik millal, siis nõukogu ei võta seda vastu. nõukogu, nõukogu ütleb siin, et siin ei ole õiguslikku alust. õiguslik alus on, õiguslik alus on keeld kasutada, väärkasutada Euroopa Liidu eelarve raha seega meie raportööridena peaksime seda instrumenti toetama ja toetama seda, et on võimalik neid meetmeid võtta, kuid seda ainult kitsalt piiritletud juhtumite, juhtumitel ja väga kiiresti reageerides. see määrus peaks olema väga tehniline, sest tegemist on tehnilise reaktsioonina, reaktsiooniga, see ei ole mingi avalik debatt. kui me alustame avalikku debatti, siis osa parlamendist toetab seda, teine osa parlamendist ei toeta seda kui me räägime reeglite rikkumisest, siis reeglite rikkumine ei ole mingisugune poliitilise arvamuse pärusmaa. reeglit kas rikuti või mitte, see on tehniline küsimus ja seetõttu peab olema ka väga objektiivselt reguleeritud, et see ühteviisi kohalduks kõigile. kui me hakkame poliitiliselt tõlgendama, kas reegleid rikuti või ei, siis oleme me ette kaotanud. meil tulevad lõputud poliitilised debatid, millel ei ole mitte mingit tulemust seega oleme, äh, räägime asjadest selgelt, me vajame seda instrumenti siis, kui avaliku sektori raha väärkasutatakse, see on selge. aitäh, Jan. meil on siin härra Valbrok komisjoni eelarve peadirektoraadist, eks soovite ka teie rääkida? aitäh ma teen väga lühidalt, sest ma ei taha teie aega liigselt äh, kulutada. kõigepealt ekspertide paneeli kohta äh, tahaksin üle korralda, üle korrata selle, mida ütles asepresident äh, Timmermans ekspertide paneeli kohta. tema ütles, et meil ei ole mingit probleemi äh, sellega, milliseid eksperte kasutada, kui me tahame õigusriigi põhimõtte rikkumisest rääkida. aga meil tekib probleem ja meil on vastuseis äh, sõltumatute ekspertide paneelile, sest et me leiame, et sellisel juhul ei ole selge, kes selle määruse täitmise eest vastutab kes äh, vastutab õigusriigi põhimõtte rikkumise kontrolli eest, selle eest vastutab komisjon, komisjon annab sellest äh, aru Euroopa Parlamendile ja parlament otsustab, kas komisjon on tegutsenud õigesti. sõltumatute äh, ekspertide paneel lööb institutsioonide vastutuse segi või hägustab seda, sest siis ei ole selge, kes vastutab, küll aga on meil võimalik oma otsusele jõudes kasutada sõltumatuid eksperte mis puudutab määruse kohaldamisala laiendamist, siis tegemist on reaalse probleemiga ja see, mida praegu nõukogus arutatakse, on selline, et igasugune kohaldamisala laiendamine on problemaatiline, väga problemaatiline. mitte ainult sellepärast, et nõukogu tahab minna teises suunas, vaid ka sellepärast, et mida laiem on kohaldamisala, seda nõrgem on õiguslik alus, seda suurem on oht, et see kattub artikkel seitsme kohaldamisalaga praeguses äh, ettepanekus on äh, kattuvust artikli seitse, artikliga seitse välditud. me oleme mõelnud ju teistsugusele menetlusele, teistsugustele meetmetele kui need, mis on ette nähtud artiklis äh, seitse või ka rikkumismenetluse algatamise meetmed. ja lõpuks, mis puudutab tõendamiskoormust, siis tõepoolest me saame aru, et me peame mõtlema proportsionaalsuse põhimõttele ja sellele, kes peab mida tõendama ja äh, samuti on selge, et tuleb luua seos eelarvega, aitäh. Äh, suur tänu, et ka ütlesite, mida komisjon asjast arvab ja nüüd kaasraportöörid juurde tagasi kokkuvõtteks, palun. Eider. suur tänu. jah, me ei alusta jälle arutelu uuesti, selleks ei ole meil aega. aga ma tahan paar märkust teha kõigepealt määruse eesmärk. seda mõned puudutasid, eriti härra Olbricht ja ma olen täiesti nõus, et kõik on, peab olema osa MFF-ist. ja ma arvan, mis puudutab nüüd kohaldusala laiendamist, siis ma arvan, et tõesti seda tuleks teha see on ülioluline, et kui me laiendame Euroopa Liidu väärtusi, seome nüüd selle eelarvega, miks, miks me siin viitame ainult õigusriigi põhimõtte rikkumisel, on ju teisi, mida võidakse rikkuda, teisi väärt-, väärtusi ja põhimõtteid, siin ei saa olla mingit hierarhiat nendest. ja kindlasti tuleks meil tugineda nendele sätetele, kui eeskirju rikutakse ja just eeskirjade rikkumisest tõuseb kahju Euroopa Liidu eelarvele. mis on siis see kahju Euroopa Liidu eelarvele? see on eh, põhipunkt ja ma arvan, et e, sellel ei peakski rohkem peatuma. ja kui me läheme vastuollu sellega, mis on kirjas artiklis seitse, e, ei, ma arvan, et me ei ole seda teinud, eesmärk on meil ju üks ja sama, lihtsalt erinevad artiklid käsitlevad seda erinevalt, artikkel seitse võtab vastutusele liikmesriigid rikkumismenetluse kaudu meie siin räägime kahjust, mis sünnib eelarvele, kui rikutakse Euroopa Liidu põhiväärtusi. ma arvan ka, et pädevused on hästi välja toodud. ja veel viimane märkus. ma usun, et meil õnnestub kokku leppida on kriteeriumid, on prioriteedid, mis parlamendil on ja nõukogul on omad. ja ma ei arva, et meie peaksime ütlema, et eh, kuna nõukogu nii leiab, et siis me jätame midagi ise tegemata oma prioriteetide vallas. jah, pettused ja maksudest kõrvale hiilimine, meil on kolm komisjoni juba siin parlamendis sellega tegelenud ning ma arvan, et me peame need teemad ka uuesti arutusele panema. niivõrd, kuivõrd see seondub Euroopa Liidu eelarvega. see oleks nagu katuseks. The... suur tänu ja viimane on teine variraportöör Petri well.. ma tänan mina omalt poolt ka tänan teid kõikide märkuste eest, mida ma kuulasin väga tähelepanelikult. mulle näib, et meie töö nüüd koondub kahele keerulisele teemale, et kui palju peaks kohaldusala laiendama, on üks. jah, ma ei hakka, hakka luba küsima, aga ütlen, et kõik, kes te siin kohal olite, mõelge järele. kui me kompromissi kaks kaudu pakume välja muuta mõisteid, see on artikkel kaks komisjoni ettepanekus ja kui me ütleme, et esiteks õigusriiki tuleb mõista nii et tegemist on Euroopa Liidu väärtustega, mis on artiklis kolm aluslepingus kirjas, pluss Kopenhaageni kriteeriumid ja see hõlmab õiguspärasuse põhimõtet, samuti läbipaistev demokraatlik pluralistlik eh, tegevus, õiguskindlus, meelevaldsuse ärahoidmine eh, rakendusasutustes samuti võrdsus seaduse eest, võimude tasakaal ja teiseks see üldistatud puudused, üldistunud puudused, mida need endast kujutavad. Need on meetmed avalike asutuste poolt, mis mõjutavad eh, inimväärikuse, vabaduse, demokraatia, väärust, väärtuste, võrdsuse ja õigusriigi põhimõtete kohaldamist, sealhulgas isikut, vähemuste õigused, kes kuuluvad vähemuste hulka, väärtused, mis on ühised liikmesriikidele ühiskonnas, kus pluralism, mittediskrimineerimine, sallivus, õiglus ja solidaarsus, samuti võrdsus meeste ja naiste vahel peab valitsema. ja see on ka meie ettepanek kompromissis. asi on liiga tõsine. tegemist on üliolulise õigusaktiga ja meie parlamendina võib-olla ei peaks hakkama spekuleerima, et kas nõukogu ütleb midagi selle peale või heaks kiidab või komisjon, me teeme oma töö ära siin parlamendis. ja kui tegemist on niivõrd kaaluka õigusaktiga, siis me peame ka selle läbi suruma. me, me tahame seda teha enne aasta kaks tuhat üheksateist äh, järgmist parlamendi koosseisu ja uut komisjoni. nii et kui me juba laiendame äh, mõisteid väärtustega, siis võib-olla äh, on nii, et, et otsustame, kas me teeme rohkem ja siis harutame äh, lahti jälle kogu ettepaneku. ma kardan, et, ähm, et seda, see ei lähe kuidagi ja see on minu probleem kaasraportöörina. arvasin, et härra Kiigolt äh, tahab teie kasu, teie eest nüüd jälle rääkida no.. ei, ei taha, aga on juba ju kompromissid sõnastatud, ma kuulsin, te lugesite ette mõned. et kas te kavatsete neid kompromissettepanekuid meile tutvustada veel enne homset hommikut või kuidas? oleks hea, kui nad oleksid hommikuks kohal, et kui me kell üheksa kokku saame, et siis me saame juba valmistuda. Well, we, we haven't, we haven't discussed this. me ei ole seda veel arutanud. aga loomulikult mõttekat variraportööride kohtumist ei saa pidada homme hommikul, kui ei ole käes kompromissettepanekut, nii et ikka enne homme hommikut saate. suur tänu, Mart, ja ma arvan, et Kiigold oleks ka sellega päri olnud jah, suur tänu kahele kaasraportöörile, kõigile teistele kolleegidele. ma arvan, et sellega on meie kohtumine lõppenud.